olnud vakantne alates neljateistkümnendast detsembrist kaks tuhat kümme. edasi, Euroopas äh, demokraadid ja liberaalid palusid nimetada härra Johannes Cornelis van Baleni parlamentidevahelise delegatsiooni liikmeks, äh, Afganistani parlamentidevahelise delegatsiooni liikmeks Karl Haaglundi nime asemel. kas on märkusi? järelikult on see nimetamine heaks kiidetud. muudatused, mis puudutab meie